tähtsa tööga, mida me ei tohiks alahinnata. sellele peaksime ka rohkem keskenduma ja siin mängib Euroopa Parlament ka väga tähtsat rolli. suur tänu, ütleb härra president. meil on resolutsiooni ettepanek esitatud äh, selleks, et seda arutelu lõpetada ja hääletus on homme pool kaksteist. arutelu on sellega lõppenud. mul on teile lühikene teadaanne, mis puudutab organiseeritud kuritegevuse, korruptsiooni ja rahapesu erikomisjoni liikmeid, siis äh, kandidatuurid on esitatud ja seda on võimalik lugeda meie veebilehelt ja homme hommikul kella üheksani on võimalik teha muudatusettepanekuid ja hääletus on pool kaksteist, nüüd läheme järgmise päevakorra